proua president. Voilà, bonjour à tous, la séance est ouverte. tere hommikust, istung on alanud, ma alustan kõigepealt ühe teadaandega. ma sain äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonilt äh, palved nimetada mm, parlamendikomisjonidesse uute liikmeid ja nende nimetamist, liikmete nimetamiste nimekiri on äh, selle istungi äh, protokolli juures ja kui märkusi ei ole, siis on, loetakse need pärast protokolli kinnitamist samuti kinnitatuks. päevakorras on majandus, nõukogu komisjoni avaldused majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu seitsmenda septembri erakorralise kohtumise kohta ja ma alustan kohe sellega, et annan sõna Belgia rahandusministrile härra Reindersile. aitäh, proua president, ma tahaks kõigepealt öelda, et ECOFIN-i kohtumine, mis toimus Brüsselis, võimaldas meil teha edusamme kahe teema puhul, me võtsime vastu Euroopa poolaasta, mille raames äh, hakkab toimuma eelarvete äh,